hääletus toimub homme kell kaksteist päeval ja päevakorras on nüüd ühine arutelu, mis puudutab töökohtade loomist ja VKE-sid ning äh, kõigepealt annan sõna proua McIntyre'le, raportöörile, tal on sõna, äh, sõna neljaks minutiks. Thank you uh,, madam president aitäh, proua juhataja. esiteks tahaksin tänada kõiki variraportööre nende konstruktiivse töö eest minu raportiga ja ma tahaksin tervitada ka tänaõhtust äh, debatti, mis on, käib koos ITRE resolutsiooniga voli-, komisjoni äh, top ten algatuse kohta ja see täiendab minu raportit ma usun, et kõik me siin oleme nõus, et selleks, et äh, tegeleda töötuse tasemetega Euroopas, peame me vaatama, millised võiksid olla uued innovatiivsed moodused, kuidas Euroopa Liit saaks panustada ja luua keskkonna, mis toetab ettevõtteid ja annab neile usalduse investeerida ning äh, kasvada, aga see ei tohiks kõik toimuda töötajate tervishoiu ja turvalisuse arvelt ja seda tahaksingi teha selgeks, enne kui me seda debatti edasi hakkame pidama minu eesmärgiks on, et mitte vähendada töötajate kaitset või nende õigusi, aga me tahame vähendada bürokraatiat niimoodi, et oleks lihtsam ja kergem mõista ja rakendada määrusi. me suurendame äh, julgeolekut ning nõudele vastamist, me peame looma õige regulatiivse raamistiku, mis kaitseks töötajaid, samal ajal aga võimaldaks ettevõtetel kasvada, innoveerida ning lõppkokkuvõttes luua töökohti siia Euroopasse meil oleme juba näinud liikumist õiges suunas. esialgselt äh, väikeettevõtete seadusega ja äh, hiljuti ka Think Small First põhimõttega, VKE testiga, Refit programmiga ja Top Ten algatusega, mis on määratlenud kümme peamist äh, koormavat Euroopa Liidu seadust VKE-dele me saame aru, et mitmendal küsimustel, mida see raport puudutab, on väga laialdane spektrum poliitilisi vaateid, oleme me vist siiski suutnud saavutada hea tasakaalu, oleme saavutanud kokkuleppe reas küsimustes, kaasa arvatud selles osas, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid saavad panustada ligipääsu rahastamisele, edendada ettevõtlust ning arendada välja paremat seadusandlust. selle raporti äh, aluseks on see, et VKE-d ja mikroettevõtted et Äh, annavad praegu üheksakümmend miljonit töökohta Euroopa Liidu erasektoris ja mina tahaksin äh, äh, tänada ühte organisatsiooni, mis võtab sõna VKE-de nimel, see on Väikeettevõtete Föderatsioon, Ühendkuningriigi peamine ettevõtlusorganisatsioon. mul on siin nende pöördumine Euroopa poliitikute poole, nende manifest, mis puudutab tulevasi valimisi mina ise ei oleks suutnud seda paremini sõnastada. ettevõtlus on konkurentsivõimelise Euroopa südameks maailmas, kus on kiiresti kasvavad majandused, see on eh, elevust tekitav, väljakutseid pakkuv omaenda ettevõtet luua ning panustada majandusse, seetõttu Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid peavad looma ettevõtluskultuuri et selleks, et ettevõtted saaksid sündida, ellu jääda, kasvada, samal ajal jääda konkurentsivõimelisemaks, võimeliseks tänapäevases üleilmses turul. see tähendab, et investeeritakse oskustesse ja tagatakse, et toohõive ja, ja sotsiaalõigus on paindlik, hallatav ja et siin mõeldakse ka väikeettevõtete peale selle loomisel, samas tagades, et meil on võrdne mänguväli igal pool Euroopa Liidus väikeettevõtted loovad kaheksakümmend viis protsenti kõikidest uutest töökohtadest Euroopas ja on, nende palgal on kaks kolmandikku tööjõust, nii et kui me rakendame seda think small first põhimõtet tööjõupoliitikatele, siis see on olulise tähtsusega. nii et minu raport selle kohta, kuidas luua meeldiv äh, keskkond ettevõtetele, siin on terve rida valdkonda see, kui keeruline ja kulukas on ettevõtet luua, see peab vähe paranema, oskused selleks, et äh, paremini ülemaailmselt toime tulla, konkureerida, on meil vaja paremaid oskuseid. ettevõtlus on murettekitav, et terve rida Euroopa Liidu et-, need kodanikke, kes tahavad, et see arv, kes tahavad olla füüsilisest isikust ettevõtjad, on vähenenud märkimisväärselt, peame tunnu-, aru saama, et mõned ettevõtted et äh, ei õnnestu, aga need, kes on võtnud ennast kokku, olnud julged ja neid alustanud, need kindlasti õpivad sellest kogemusest ja seda ei tohiks vähetähtsustada. Äh, siin räägitakse finantseerimisest, tööturust, ligipääsust rahastamisele, VKE-dest, mikroettevõtetest ja paremast seadusandlusest koos kaheksakümne nelja muu parlamendisaadikuga olen ma esitanud äh, muudatusettepaneku, mida ma loodan, et te kõik saate toetada. muudatusettepanek number kaks rõhutab äh, hiljutisi trende et ettevõtted saabuvad tagasi Euroopasse ja võimalusi, mis tekitab töökohtade loomisel. arvatakse, et kakssada tuhat töökohta võib tekkida järgmistel aastatel, kui ettevõtted toovad oma tegevuse tagasi Ühendkuningriiki ja Euroopa teistesse osadesse. ja niimoodi saab meie majandust tugevdada, ma arvan, et meie majandusel on unikaalne võimalus seda äh, Äh, trendi kiirendada ja liikmesriigid koos komisjoniga peavad äh, tegema konkreetseid samme selleks, et ettevõtted sellest ka kasu saaksid. loodetavasti kolleegid toetavad seda raportit, tegemist on olulise sammuga edasi selleks, et luua sõbralikum keskkond äh, töökohtade loomiseks Euroopas ja ma kindlasti ootan tulevast debatti, aitäh! suur tänu, härra Rüübik! ja recht herzlichen Dank! suur aitäh, proua juhataja, härra volinik! kõigepealt tahaksin tänada kolleeg McInterit südamest, sest et äh, töökohtade loomine on tõepoolest asi, mis on meil kõigil päevakorral, meil on väga paljudes liikmesriikides kõrge tööpuudus, mõnes riigis kuni kümme protsenti, liik-, on ka liikmesriike, kus see on kuni viisteist protsenti ja seetõttu tuleb endalt küsida, kuidas luua hästi tasustatud ja huvipakkuvaid töökohti ja mis oleks orienteeritud tulevikku ja seepärast tahaksin tänada ka Eurokomisjoni ja volinik Dajanit selleks, et e, käivitati säärane uurimus selleks, et välja selgitada, millised pro-, on need probleemid, millega VKE kokku puutuvad, me peame asju nimetama nimepidi, sest on olemas väga palju kõikvõimalikke eeskirju, kus eh, tootmisettevõtted Euroopast lahkuvad. aastast kaks tuhat kaheksa on kaheksa protsenti vähenenud Euroopa tööstus ja siis on loomulikult väga, ei maksa imestada, et on raske luua uusi töökohti huvitavates valdkondades. meil on vaja juba koolides käivitada programmid, mis aitaksid noortel inimestel teada, kuidas hakata iseseisvaks ettevõtjaks, kuidas toimida ja äh, millised võimalused on ähm, FIE-del äh, ja kuidas palgata äh, endale juba tööjõudu järgmise sammuna Äh, see on äh, väga oluline, et niisugused programmid käivituksid selleks, et noored inimesed mõistaksid tõepoolest kõiki tööõiguse valdkonna sätteid. ja arvestage, et äh, väga paljudele on ju see tegelikult tohutu risk, kui ta endale esimese töötaja palkab ja sellega seondub väga suur hulk probleeme ja küsimusi, millele ta peab olema suuteline vastama meil on vaja endalt küsida, kuidas me suudame saavutada Euroopa lisandväärtuse. me ei tohi seadusandlusega töökohti kaotada, vaid luua, me peame looma teo-, seadusandluse, mis töökohti loob me peame enda käest küsima, kuidas me selleni jõuame, kuidas me saame kontrollida, et töökohad oleksid kindlustatud, näiteks meil Saksamaal selles osas kehtib ehm, keskmise suurusega ettevõtete test, kuidas luua eh, uusi töökohti, kuidas me saame motiveerida noori inimesi või neid, kes on valmis eh, suuremalt eh, ennast panustama, kuidas me neid motiveerime Äh, kuidas, äh, millised stiimulid me peaksime leidma selleks, et inimene alustab tegutsemist iseseisva ettevõtja FIE-na. millised on stiimulid, et ta endale töötajaid palkaks? praegusel ajal kehtiv reeglite süsteem on eeskätt karistava iseloomuga, äh, rõhub vastutusele, vastutuse kandmisele, see on seondud suurte riskidega ja tekitab hirmu läbikukkumise ees Ameerika Ühendriikides on olukord sellega hoopis teistsugune, aga meil on nii, et kui keegi riskibki ettevõtjaks hakata, siis kaasnevad sageli tema jaoks sellega terve, teda terve elu saatvad probleemid. meie jaoks on väga oluline, et Äh, äh, mõista, kui palju probleeme on VKE-del muuhulgas REACH-i reeglistikust kinnipidamisega. me, vastavad uurimused näitavad, et kogu, kogu REACH-i käivitamine on väga kompleksne ja mitmekülgne ja äh, tohutut haldusenergiat jõudev küsimus ja väga VKE-d ei suuda ausalt öeldes neid REACH-i eeskirju täita, sest see on seotud tohutu rahaliste ja personaalsete personalikuludega. ettevõtted, kes tegelevad ekspordiga, neil on väga palju probleeme eh, seoses käibemaksuga, nad peavad väga kaua ootama, kuni eh, nad eh, sa-, neile see tagasi makstakse. me peame tõepoolest kaaluma, millised peaksid olema need läbipaistvad protsessid, mis tulevikus tagaksid VKE-de toimimise ja selle, et VKE-d suudaksid toota tarnekindlat ja ohutuid tooteid, millise peab olema VKET töötajaskonna kvalifikatsioon, nende teadmised IKT valdkonnas ja e, kuidas, e, milline peab välja nägema nende raamatupidamise aruandlus. praegusel etapil on see kõik väga keeruline ja ma leian, et järgmisel parlamendi ametiajal peame tegema kõik selleks, et tagada uute töökohtade loomine. aitäh, härra Rüübich! enne kui ma annan sõna sõna härra volinikule, on teile sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu, proua Tegana on esitanud küsimuse. jah, palun. suur tänu teile. ma tahaksin härra Rubikilt küsida järgmist asjaolu, et aastal kaks tuhat üheksa võeti vastu umbes ühe miljardi euro suurune programm VKE-de aitamiseks peaksime mõtlema ka selle programmi eesmärkidele. üks neist oli luua uusi töökohti just nimelt VKE-de jaoks ja ma tahaksin teada, kas ka teie olete arvestanud selle programmiga ja kas te oskate öelda, kui palju neid töökohti siis loodi? aitäh! palun, teil on sõna. aitäh proua Dikausele küsimuse eest ma leian, et just Euroopa Investeerimisfondi raames on tehtud adekvaatseid jõupingutusi selleks, et VKE-dele äh, pakkuda riskikapitale garantiisid ja vastavaid äh, laene me teame, et kasutatav finantsvahendid toovad meile kahekümne viie kuni kolmekümnekordse eh, finantsraamistiku, mida on võimalik eh, vastavalt siis ka kasutada loomulikult tekivad tänu sellele eh, väga palju uued töökohad, kuid me peame arvestama, et kui me räägime ühest miljardist eurost, siis pole ka vahelda, vaieldamatult tegemist eh, tohutu mingi ülisuure rahasummaga, vaid pigem tilgaka, tilgakesega meres. ma leian, et tulevikus me peaksime jälgima eh, seda, et Euroopa Investeerimisfond saaks vastavaid vahendeid tulevikus rohkem, aitäh! suur tänu. nüüd Euroopa Komisjoni nimel härra Tajani. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, suur tänu. ma tänan eraldi raportööre selle eest, et nad on lubanud meil jõuda oma mandaadi lõpus selleni, et me räägime reaalmajandusest. me räägime nendest probleemidest, mis puudutavad VKE-sid äh, kõigis liikmesriikides, kuivõrd VKE-d on meie majanduse nurgakiviks. seetõttu ma tänan teid selle eest, et see debatt toimub. ta toimub väga pika tööperioodi lõpus, kusjuures selle perioodi jooksul töötasid nii komisjon kui parlament, me tegime koostööd ja meil õnnestus lõpuks nõukogu veenda selles, et Euroopa vajab uut tööstuspoliitikat ning äh, vajab üldiseid suuniseid nõukogu veendus selle otsuse õigus, õigsuses hiljutisel kohtumisel. VKE-d on olulised, muidugi on tähtsad ka suurtööstused, aga kui ei oleks VKE-sid ja FIE-sid, kellest rääkis ka härra Rüübik, ei oleks tegelikult võimalik uusi töökohti praktiliselt üldse luua ning ei oleks võimalik hoida ka seda tööhõive taset, mis meil täna on. mida siis peaks tegema? minu meelest on üks suuremaid takistusi, mille peame ületama, ligipääs siseturule VKE-dele tuleb see ligipääs tagada, praegu suudab vaid kakskümmend kuus protsenti VKE-sid töötada väljaspool oma koduriiki ning kolmteist protsenti VKE-dest ekspordib väljapoole Euroopa Liitu. see tähendab, et on vaja teatud reegleid, meil on vaja vähendada bürokraatiat, on vaja ühtlustada reeglid kõigi jaoks, on vaja kaotada kõik need tõkked, mis praegu VKE-sid takistavad komisjon on vastu võtnud dokumendi tööstuse taaselustamise kohta ning äh, samuti räägitakse kolmest õigusloomelisest algatusest, mida kavatsetakse vastu võtta. kolm päeva, sada eurot peaks kuluma selleks, et alustada uus, alustada uut ettevõtet ning äh, mingisuguseid juriidilisi takistusi uue ettevõtja teel olla ei tohiks. komisjon töötab ka Refit programmiga ja äh, Euroopa õigusaktidega üldiselt et kaotada need õigusaktid, mis on ebatõhusad. juunis toob komisjon välja aruande selle kohta, mismoodi kulgeb töö Refitiga ja me kavatseme kindlasti pidada erinevaid läbirääkimisi erinevate sidusrühmadega, seda siis nii Refiti kui ka tulemustabeli osas, et me võiksime lihtsustada õigusakte ja kaotada liigse halduskoormuse ning et liikmesriikidel oleks õigusakte lihtsam jõustada härra Rüübik rääkis meile ka kümnest kõige suuremat halduskoormust kaasa toovast direktiivist. me oleme neid küsimusi arutanud eraldi, eriti suur oli halduskoormus siis rendiagentuure puudutava direktiivi osas ja me oleme omalt poolt määranud nõndanimetatud VKE-de suursaadiku, kes tegutseb just nimelt VKE-de ja REACH-i küsimusega. me oleme vastu võtnud erinevaid direktiive näiteks, mis puudutab piiriülest, piiriülest lähetamist, tooteohutust ja palju muud ning me püüame nüüd luua sellist ühtset kontaktpunkti, millega kaotataks need probleemid, mis puudutavad just nimelt piiriüleseid tehinguid. me loodame, et liikmesriigid äh, suudavad rakendada printsiipi, mille nimi on mõtle kõigepealt väikestele ja et nad suudavad rohkem arvestada sellega, mida on vaja VKE-del. VKE-de võrgustik äh, katab kõiki liikmesriike, iga liikmesriik on nimetanud isiku, kes valvab Euroopa Liidu õigusloomeliste algatuste rakendamise üle liikmesriikides ja kes aitab koordineerida väikeettevõtte akti ja teisi õigusakte. selle konkreetse küsimusega tegeleb ka minu hallatav peadirektoraat muidugi on vaja suuremat sidusust ja järjepidevust. mõned liikmesriigid ütlevad, et nende liikmesriigis ei ole praktiliselt bürokraatiat, aga kui neil palutakse mingisuguseid äh, samme astuda, võtta omalt poolt vastu mõni uus algatus, siis löövad nad ikkagi kõhklema. homme räägime me näiteks autotootmisest ja peame nentima, et nii mõnigi liikmesriik tegelikult ei käi oma sõnade järgi. sama puudutab laenuküsimust. Te teate, et ühenduse eelarves on praegu sada viiskümmend miljardit eurot tööstus, tööstuspoliitika jaoks nelikümmend miljardit Horisont kahe tuhande kahekümne jaoks ning kaks koma viis miljardit Kosme jaoks tegemist on paketiga, millega püütakse hoogustada just nimelt VKE-de konkurentsivõimet ja see pakett on võimalik ainult tänu sellele, et me oleme teinud väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga. selle eest ma tänan Euroopa Parlamenti ja tänan Euroopa Parlamenti täna õhtul ka selle eest, et te olete toetanud komisjoni ettepanekut. komisjon ja parlament töötavad äh, ühise eesmärgi nimel. härra Rüübik, te rääkisite eraldi ka FIE-dest ja alles hiljuti võtsime me vastu tegevuskava FIE-de jaoks. komisjon on seisukohal, et ka FIE on tõeline ettevõtja ning meie dokument puudutab äh, ettevõtlusvaimu ja FIE-sid esimest korda käsitletakse FIE-sid tõeliste ettevõtjatena. me oleme seisukohal, et ka FIE-d peavad saama osaleda kõikidel hankemenetlustel, et neil peab olema võimalik taotleda raha Euroopa Liidu fondidest, täpselt nagu VKE-del. seega on tegemist tähtsa edasiminekuga, tähtsa arenguga, mis tõesti aitab neid, kes töökohti loovad ja minu jaoks on väga südamelähedane ka see, kuidas me saame äh, rakendada maksete direktiivi enda liikmesriigi suhtes, pean ma siinkohal olema vägagi karmisõnaline. aga ma usun, et ka meie kodanikel on õigus näha, milline on hea avalik sektor või hea avalik sektor. kodanik peab maksma makse, aga riik peab omalt poolt näitama head eeskuju ja maksma oma hanketele õigeaegselt tarnelepingute eest samuti peame mõtlema siin Basel kolmele ja ma tänan Euroopa Parlamenti selle eest, kui tõhusalt ja kiiresti te olete tegutsenud eh, selle eest, et te toetate VKE-sid ning et VKE-d saavad nüüd eh, laenu kahe koma viie miljardi ulatuses. samuti on eh, VKE-dele tagatud parem ligipääs rahvusvahelistele turgudele, nende eksporditurg suureneb ja nende turuosa Euroopa Liidus suureneb samuti ainult kolmteist protsenti VKE-dest suudab praegu eksportida väljapoole Euroopa Liitu, ma arvan, et see on väga halb, võttes arvesse seda, kui suur on tegelikult VKE-de potentsiaal, sealhulgas ka tootmispotentsiaal, aitäh! järgmine kõneleja on äh, proua Andres Parea, aga ma pole päris kindel, kas ta on kohal, ei, teda ei ole kohal. Läheme siis edasi Äh, regionaalarengu komisjoni esindaja juurde, proua Kadenbach, palun. One minute, please. aitäh, härra juhataja, härra volinik. ma tahaksin jätkada sealt, kus te lõpetasite, mul on hea meel kuulda, et juurdepääs laenudele ja rahandusinstrumentidele on tulevikus lihtsam kuid ma tahaksin öelda Regionaalarengu Komisjoni seisukohalt seda, et asi pole mitte selles, et eh, ettevõtteid iga hinna eest idanema panna, vaid me peaksime toetama neid, kes on suutelised, kes tahavad ja me peame neid toetama ja pakkuma neile kõikvõimalik- või võimalusi, muuhulgas Euroopa Liidu fondide arvel ettevõtte asutamisel, eh, toet-, tugimaterjalide ja rahaliste eh, toetuste juurdepääsu osas, eh, uute turgudele minekus ja nii edasi asi on selles, et me peaksime toetama ettevõtteid, eh, kes püüavad esimese viie aasta jooksul eh, turul püsima jääda. Eh, see on väga oluline, eeskätt silmas pidades töö, töö, kõrget tööpuudust ja kõrget tööpuudust eeskätt noore, noorte hulgas. meil on vaja neid ettevõtteid toetada selleks, et nad suudaksid noortele töökohti pakkuda aitäh. ja nüüd äh, anname sõna fraktsioonide esindajatele ja kõigepealt proua Essaia poolteist minutit. Äh, president, volinik, äh, Rahvaparteis on äh, oleme me seisukohal, et ettevõtlus on tõesti Euroopa majanduse selgrooks, sellega on seotud maksud ja kogu meie heaolu me oleme äh, vaadelnud äh, seda raamistikku, mis olemas on ning äh, seda programmi nagu näiteks Väikeettevõtete akt ja Ettevõtlus kaks tuhat kakskümmend. kui läheneda probleemile riik, riiklikul tasandil, siis me võime näha, et äh, kogu see abi, mis VKE-de jaoks olemas on, ei ole liikmesriigi tasandil alati kättesaadav. Äh, ometigi peaks väikestel ettevõtetel olema äh, juurdepääs sellistele abivahenditele, meil on olemas Refit programm, mis on suurepärane programm ettevõtte loomine on tegevus, mis peaks olema lihtsam ning siin tuleks kasutada küll seda ühtse kontaktpunkti põhimõtet. praegu äh, oleme me veel majanduskriisi küüsis ning vaatamata sellele, et äh, et meil on äriinglid ja riskikapital ja mida ja on pangalaenud siiski VKE-de jaoks kõige olulisemad rahastamise allikad ja nüüd äh, härra De Bakker, palun aitäh, aitäh., härra juhataja see arutelu toimub väga õigel ajal, me teame, kui olulised on VKE-d meie majanduse jaoks. kui me räägime ettevõtlusest siis ja väikeettevõtlusest eriti, siis tõusetuvad alati ühed ja samad teemad. Need on tegelikult teemad, mida e, Euroopa Parlament saaks omalt poolt ka juhtida, aga on ka tegelikult teemad, mis on tegelikult e, liikmesriikide äh, tegevusvaldkond, see puudutab eeskätt koolitust. Äh, väike, VKE-de töötajaid on vaja koolitada, väikeettevõtjaid on vaja koolitada, noori on vaja koolitada, selleks, et paremini tööturul toime tulla. teiseks, kui me räägime eeskirjadest, mida me siin ka parlamendis välja töötame, siis me peaksime endalt küsima, millised tagajärjed äh, Äh, tagajärgi toovad niisugused initsiatiiv, äh, seadusandlikud aktid kaasa VKE-de jaoks. me peaksime suutma äh, arvestama tagajärgedega ja kui need tagajärged on negatiivsed, siis oleme, peaksime olema suutelised oma vigu parandama ja kolmandaks, me peame leidma ka sobivad vastavad rahastamisvõimalused, muuhulgas laenu andmised väljaspool panku pankade poolne finantseerimine peaks olema senisest paremini korraldatud, samuti peaks olema VKE-tadel võimalus kasutada rahalisi võimalusi, mis avanevad väljaspool panku. palun, proua Morvai. aitäh. ma näen, et huvi selle teema vastu on tohutu kakskümmend neli saadikut on saalis, suurepärane. tegemist on tõepoolest väga olulise teemaga, sellepärast et jutt käib VKE-dest, jutt käib tööhõive loo-, töökohtade loomisest ning ma arvan, et äh, Ungaris äh, ka poliitikud saavad lõpuks aru, et äh, töökohtade loomine ei tähenda mitte seda, et ungarlased Äh, peavad just nimelt töötama äh, suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele ilma igasuguste õigusteta ja miinimumpalgaga. töökohtade loomine tähendab seda, et me peame andma inimestele võimaluse omada tõelist tööd ning me peame tegema kõik selleks, et ka äh, äh, ungarlased saaksid Euroopa Liidu täieõiguslikeks koha, Äh, kodanikeks. tahaksin kõneleda selle teksti punktist viiskümmend neli, kus räägitakse ettevõtjate võimalustest ning sellest, et ettevõtjatel peaks olema rohkem infot äh, rahastamisvõimaluste kohta, seda raha tuleb anda neile, kellel seda tõesti vaja on, aitäh. aitäh. Äh, ma tahaksin öelda, et me oleme ajakavast maha jäänud, nii et, et alustame nüüd kohe vaba mikrofoni vooruga ning kõigepealt saab sõna proua Panajotova, palun. aitäh. mina tahaksin avaldada tunnustust proua McIntyre'ile tema raporti üle Äh, milles kõneldakse Euroopa ettevõtluskeskkonnast ning sellest, et ettevõtlusvaimu on vaja edendada. kui me tahame, et Euroopa areneks, äh, siis me peame Euroopa ettevõtlusele looma vajalikud tingimused. Äh, me peame vaatama ka, millised on need ettevõtete läbikukkumise põhjused. me peame tegutsema väga kiiresti, me ei tohi aega raisata ning seetõttu on juurdepääs ajakohasele infole, tehnoloogilistele vahenditele, ekspertteadmistele, riskikapitali vormidele, see on väga oluline. ning mina teen ettepaneku, et kaks tuhat kuusteist vabandust, kaks tuhat seitseteist oleks Euroopa ettevõtluse aasta. tahaksin tänada kolleege toetuse eest ja ma loodan, et homme pärast hääletust saab sellest äh, ettepanekust, ka tõeline ettepanek, mis esitatakse Euroopa Komisjonile. aitäh, suur aitäh teile ja proua Ruža Tomatic järgmisena. Horvaatia saadikuna eh, pean ma ütlema, et meie riigis on ettevõtlus kannastanud eh, valitsuse maksupoliitika ebastabiilsuse tõttu ja seetõttu ma toetan seda raportit me oleme, ettevõtjad on kuulanud pidevalt poliitikute lubadusi majanduskasvu äh, kohta äh, ja sellega kaasnevatest äh, avaliku sektori suurematest kulutustest ja investeeringutest. praegune raport annab mulle tõesti, sisendab optimismi, sest ma arvan, et väga oluline on inimeste teadlikkuse tõstmine. ma loodan, et Äh, lõppkokkuvõttes hakkab see mõjutama ka äh, meelelaadi minu koduriigis ning midagi muutub, loodetavasti ei pea me enam väga kaua ootama, sest Horvaatia jaoks hakkab aeg otsa saama. Ähm, me peame võitlema bürokraatiaga, tööpuudusega, millal kõik need probleemid küll lõpevad? aitäh ja nüüd härra Penjon, üks minut, palun. aitäh aitäh, praegune majanduskliima nõuab seda, et me peame väga hoolikalt mõtlema, kuidas majanduskasvu ja töökohti kõige paremini luua. see raport annab sellesse arutellu olulise panuse, keskendudes ettevõtlusele ja mina olen alati rõhutanud, et äh, haridussüsteem peaks ettevõtluse alustele rohkem tähelepanu pöörama, samuti on vaja luua soodsate tingimus, soodsad tingimused VKE-dele, tuleb vaadata seda regulatiivset koormust, mille me VKE-de õlule paneme aga ma olen äh, pettunud, et vasakpoolsed siin kojas tahavad raportist väga palju olulist välja jätta, rohelised näiteks arvavad, et me ei peaks hoolitsema selle eest, et meie äh, haridus- ja koolitussüsteemid on äh, vajadustega kooskõlas ei taha luua võimalusi investeeringuteks ja töökohtade ja sotsiaaldemokraadid arvavad, et need sotsiaal, sotsiaalased lepingud peaks alluma demokraatlikule kontrollile. meil on vaja tõhusat Euroopa Liitu, mille keskmes on parim õigusloome, nii et, et meie tervitame küll kõiki positiivseid elemente selles raportis. aitäh. härra Randstorf. aitäh, president tahaksin volinik Dajanilt küsida, millised on need äh, finantsvahendid, mida tema arvates tuleks kasutada selleks, et ületada see lõhe, mis meil praegu on, me teame, et VKE-d loovad üle seitsmekümne protsendi töökohtadest, aga samas teadus- ja arendustegevuses on nende osa ainult neli protsenti, ma arvan, et see lõhe vajab ületamist, siin on tegemist suure vastuoluga, mis tuleb kõrvaldada ning samuti äh, ärgem unustagem ka seda, et VKE-de tehnoloogiline varustus on kehv ja milliseid rahastamisvahendeid saaks nad olukorra parandamiseks kasutama. proua Sinkler järgmisena. üks minut. aitäh, president ma avaldan tunnustust proua McIntyre nende jõupingutuste eest, mida ta oma raportis on teinud ja ka mina soovin, et eh, VKE-de tegevus oleks edukam, et nad suudaksid luua töökohti Ühendkuningriigis äh, loovad äh, VKE-st äh, ligemale nelikümmend kolm protsenti töökohtadest. meie seisukohad aga erinevad selles osas, kuidas seda kõike saavutada. raportöör ilmselt usub, et seda on võimalik saavutada Euroopa Liidu sees ja paljud konservatiivid ilmselt ootavad, et Euroopa Liitu saab reformida, mina ei usu, et see on tõenäoline Äh, käisime kahe tuhande üheksandal aastal Birminghamis äh, äh, ühel konverentsil koos härra Benjaniga ja seal VKE-d võtsid vastu manifesti, kus öeldi ei, ärge võtke rohkem vastu seadusi Euroopa Liidust, kärpige bürokraatiat proua McIntyre, te olete siin olnud äh, kaks ja pool aastat ja olete samas bürokraatiat juurde tekitanud ja härra Rüübich räägib siin äh, reeglite üle, ülereguleerimisest. Ühendkuningriik on selles valdkonnas esirinnas ja tänu konservatiividele me kaotame hoopis töökohti. aitäh. ja nüüd annaksin sõna volinik Dajanile, palun. on behalf of the Grazie, signor presidente molto brevemente perché. suur tänu ma arvan et see koda on täiesti ühel meelel selles suhtes et me peame äärmiselt tähtsaks pidama lähiaastaid me peame tähtsaks pidama VKE-de tulevikku kui me soovime lahendada praegust majanduskriisi ja anda noortele inimestele tööd ma arvan et väga tähtsaks küsimuseks on see et ettevõtted saaksid laenu et krediidivõimalused oleksid head. siin räägiti sellest, et meil on eraldi ära märgitud sada viiskümmend miljardit eurot, et see raha on suunatud just nimelt tööstuspoliitikale aga lisaks on vaja kasutada ka rohkem regionaalfondi raha, rohkem kosmefondi raha ning Horisont kakskümmend kakskümmend raha. tegelikult otsustas ju parlament Horisont kaks tuhat kahekümne rahast kakskümmend protsenti määrata VKE-dele ja peale selle pidasime me maha võitlusega kosme nimel nii et VKE-del oleks võimalik kasutada rohkem krediidivõimalusi ning seda just turismivaldkonnas peale selle on komisjon teinud ettepaneku ka Euroopa Investeerimispanga asjus, kuid kahjuks on see praegu blokeeritud. tihti tegelikult ei tulegi välja, kes mingite otsuste eest vastutab kas eh, on selleks liikmesriigid eh, või keegi teine. praegu ütlevad liikmesriigid, et Euroopa Liit põhjustab eh, suure bürokraatia. kui me aga kutsume nõukogu üles bürokraatiat vähendama, siis liikmesriigid, kes ju nõukokku kokku tulevad, tegelikult kaitsevad bürokraatiat. Nad kaitsevad halduskoormust ja hoiavad seda ise alles nii et äh, praegusel juhul on paketi blokeerinud just nimelt nõukogu ja meie peame omalt poolt astuma samme, et komisjoni ettepanekuga ikkagi edasi töötatakse, et meil õnnestuks ka Euroopa Investeerimispanka rohkem kaasata. see ettepanek oleks olnud juba praegu väga kasulik, äh, see oleks olnud kasulik VKE-dele, kuid kahjuks ei saa seda rakendada ning äh, sellega, president, tegelikult oleme veel kord näidanud, kui suur on harmoonia nende kahe institutsiooni vahel, komisjoni ja parlamendi vahel, kui me räägime VKE-de kai-, VKE-de kaitsmisest. majanduskriis ei lõpe lihtsalt niimoodi, et me kahandame avaliku sektori võlga. majanduskriisist väljatulek eeldab seda, et me püüame, et me suudame aidata reaalmajandust, suudame arendada turgusid ja suudame teha seda, mida on lubatud lepingus, ehk siis arendada ka sotsiaalmajandust. majandus peab tegelikult olema tööriist, mille abil aidata eh, sotsiaalsfääri. sotsiaalmajandus tähendab seda, et meil tuleb toetada siseturgu. meil tuleb töötada, toetada tööstuspoliitikat ja toetada ka VKE-sid, meil on vaja uusi töökohti, sest ainult nii suudame me tagada, et kriis eh, ei ole veelgi negatiivsem. aitäh! suur tänu teile, härra volinik! ja nüüd äh, raportöör proua Markentoi, teie olete esimene. ma arvan, et äh, me kuulsime väga tähtsaid märkusi, et välja toodigi võtmetähtsusega asjad. kõigepealt öeldi, et VKE-dele tuleb anda rohkem teadmisi ja oskusteavet selle kohta, kuidas nad saaksid äh, krediiti räägiti sellest, et peaks olema ühtne kontaktpunkt, peaks olema veebiportaalid. teiseks on väga oluline et juba noored inimesed äh, omandaksid teadmisi ettevõtluse kohta, et meil valitseks ettevõtlusvaim. härra Rüübik, ma tänan teid selle eest, et te just seda punkti kasuta-, äh, käsitlesite. me peame inimestele õpetama, kuidas saada ettevõtjaks ma õnnitlen proua Banat-, Banatovat, äh, sest tema rääkis Euroopa ettevõtlusaastast ja proua Tomašek, teie rääkisite sellest, et bürokraatiat tuleb vähendada ka Horvaatias, nii et Horvaatia ettevõtted saaksid eh, samuti paremini töötada. just nimelt eh, VKE-d ütlevad meile, et Euroopa turg, kus on viissada miljonit eh, tarbijat, on tegelikult väga atraktiivne. meie, kes me tegeleme õigusloomega, peame vähendama bürokraatiat, mis praegu ettevõtteid vaevab kui te olete väikeettevõtja, siis teete te terve päeva nii-öelda päris tööd, aga öösel peate tegema veel juristi või raamatupidaja tööd, sest te olete selleks lihtsalt sunnitud ja neid teisi kõrvalisi kohustusi peame me vähendama selleks, et ettevõtja saaks tegeleda sellega, millega tema ettevõte tegelikult tegeleb ja tema ettevõte saaks kasvada ja ettevõtja saaks tööle võtta rohkem inimesi seetõttu ma soovitan teil vastu võtta minu raporti ja et me võiksime kõik teha koostööd selle nimel, et bürokraatiat oleks vähem, ettevõtlusvõimalusi aga rohkem, sest nii suudame me luua uusi töökohti ja meie ettevõtted saavad samuti paremini hakkama, aitäh! aitäh! nüüd on debatt lõppenud.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 kui mitu inimest äh, praegu sõna ei saanud? mitu inimest jäi vaba mikrofoni voorus kõrvale? mina äh, esitasin oma taotluse hommikul, hommikul pool kuus. ja ma arvan, et äh, minul ja teistelgi oleks pidanud lubama praegu rääkida, sest tavaliselt ei ole ööistungil peaaegu üldse inimesi, mis mõttega siis siia saali üldse tulla kui äh, sõna ei saa, öelge palun, mitu inimest jäi vaba mikrofoni voorus äh, ilma võimalusest kõnelda? härra Kelly, te teate ju, et reegel ütleb, maksimaalselt viis inimest saab sõna vaba mikrofoni voorus. nii et ma andsingi sõna viiele inimesele, sõnasoove oli kokku üheksa. Teie ei ole oma fraktsioonist esimene, kes sõna soovis, seetõttu te sõna ei saanud, debatt on lõppenud ja me läheme järg, järgmise päevakorrapunkti juurde, mille nimi on ühe minuti kõned ja esimesena saab sõna proua Edith Bauer. Äh, president, äh, Malina Edvig, äh, Ungari üliõpilane, on juba seitse aastat tagakiusamise ohver, tema vastu on alustatud